üheksandast aprillist kaks tuhat neliteist on ta jällegi mitte ühinenud liige ja sotsiaaldemokraadid on teinud mulle taotlused siin äh, komisjonidesse ja delegatsioonidesse ametisse nimetamiste kohta, need avalikustatakse jällegi protokollis ja kui keegi esitab proteste, siis on need nimetamised ka kinnitatud kolmapäeval vastavalt artiklile kakskümmend neli koos nõukogu presidendiga kirjutan alla kolmekümne neljale õigusloomelisele projektile, mis on tavamenetlus.